seisukohti arvesse ka oma läbirääkimistes suhete üle Norraga tulevikus. suur tänu, olen saanud ühe resolutsiooni ettepaneku selle debati kohta ja nüüd on debatt lõppenud jät- ja hääletamine toimub homme kell kaksteist, meie täiskogu osaistungjärk jätkub homme hommikul ja päevakord on ava- äh,, avaldatud Euroopa Parlamendi koduleheküljel ja peatame hetkeks meie istungi